liike üles, hoolitsema selle eest, et need vastamistabel, vastavustabelid tõesti ka esindatakse, sest need on äärmiselt olulised. aitäh kolleegidele, aitäh volinikule, aitäh kõigile, kes arutelus osalesid, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme. ja nüüd läheme siis viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on Äh, küsimus komisjonile ja see puudutab mänguasjade ohutust, sellel aastal väga kohane. ja raportööriks on jällegi proua Vaiskerber ja teil on sõna, proua Vaiskerber nüüd äh, kõnelen siis äh, mänguasjade direktiivi teemal. kui me selle direktiivi vastu võtsime, siis meil oli üks eesmärk, me tahtsime mänguasjad laste jaoks ohutuks muuta. lapsed äh, on väga tundlikud kahjulike elementide ja kemikaalide suhtes. me tuginesime tollastele kõige täp-, viimastele teaduslikele andmetele, kui me Euroopa standardid välja töötasime, me panime paika äh, tolle aja kohta väga ranged standardid, jõulud on peatselt ukse ees ja teema on jällegi päevakorras äh, minu kui ema jaoks on äärmiselt oluline, et meil oleksid äh, võimalikult karmid standardid seetõttu olemegi ma ühiselt esitanud äh, ettepaneku tänase arutelu pidada äh, me oleme saanud raporteid, mille kohaselt äh, kõige hilisemate teaduslike tulemuste kohaselt ei ole meie reeglid piisavalt ranged Äh, direktiivis on punkt, mis näeb just nimelt sellist stsenaariumit ette ja võimaldab siis äh, neid reegleid tagantjärele tugevdada. me tahame seda direktiivi klauslit ära kasutada. härra Tajani, me pöördusime aasta tagasi teie eelkäija poole samasuguse üleskutsega. mul oleks väga hea meel, kui komisjon toetaks meie ettepanekut ning äh, teataks meile, et äh, piirväärtused teatud raskmetallide kohta äh, muutuvad karmimaks. tuleks läbi vaadata kõik ohtlikud ained ja kontrollida piirväärtusi, mitte ainult raskmetallide osas. me peaksime vaatama hiljutisi teaduslikke uuringuid näiteks ohtlike polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kohta et vaadata, kas me saaksime oma lapsi kaitsta. aitäh. suur aitäh, proua Gebhard, palun. suur tänu. igal aastal räägime me sellest samast asjast, mänguasjade ohutusest ja igal aastal on meie järeldus sama. me ütleme, et teha on veel nii mõndagi praegu me räägime muuhulgas ka kartsenigeensetest ja mutageensetest äh, mänguasjadest. kom-, volinik peaks lõpuks tegutsema hakkama aga see ei ole ainuke probleem. probleemiks on ka turuseire. siin on esirinnas liikmesriigid, nemad peavad tagama, et ainukesed turule, kõik, turule jõuavad ainult tooted, mis vastavad Euroopa tasandil vastu võetud turvastandarditele. kahjuks praegu see nii ei ole. niisiis, teie peate tagama ka selle olukorra parandamise. kolmandaks toodete märgistamine. paljude inimeste jaoks on olemasolev süsteem äh, see ebaselge. niisiis on kätte jõudnud tõesti aeg, härra volinik, et komisjon pannakse paika süsteemi, mis läbi meil on üle-euroopaline turvalisusmärgistus ning et äh, seiret teostaks sõltumatu agentuur, vältimaks igasuguste ohtlike mänguasjade jõudmise meie turgudele, kaitsmaks meie lapsi. ma arvan, et me oleme oma kohuse minevikus täitma jätnud ja peame seda olukorda parandama. härra Puussoi, palun. Äh, härra volinik, kolleegid, mänguasjade ohutus on oluline teema, isegi muudel aastaaegadel, mitte ainult praegu. meie oleme koda-, Euroopa kodanike esindajad ja me peame tagama, et me kaitseme oma tarbijate õigusi ja nende lapsi. me peame taga-, meie eesmärk oli, et Euroopa Liidus turustatud mänguasjad vastavad kõikidele turvanõuetele, eriti mis puudutab kemikaale. mänguasjade tootjad peavad nüüd ka andma infot äh, mänguasjade koostise ja tootmistsükli kohta. samuti peavad nad välja tooma analüüsid selle kohta, mi-, millised oh-, millist ohtu võib, võivad mänguasjad tekitada. aga uuring näitab, et äh, keemiliste aignete migratsiooni piirmäärade hindamine ei ole usaldusväärne. samuti ei ole arvesse võetud piisavalt äh, CMR. me peame keskenduma eelkõige alla kolmeaastastele lastele, sest nemad on kõige haavatavamad ja neid peab, neid mänguasju peab testima eriti tõhusalt viimased aruanded näitavad ka, et probleeme on turuseirega. Euroopa turgudele jõuab endiselt mänguasju, mis on ohtlikuks, ohtlikud meie kõige haavatavamatele tarbijatele. tuleb tugevdada meie mänguasjade direktiivi, tagamaks kõige kõrgem kõi-, lastekaitse tase. me arvame, et nende küsimustega tuleb tegeleda võimalikult kiiresti ja me peame tagama, et direktiivi, üle vaadatud direktiivi ellurakendamist, ellurakendamine oleks korrektne. me peame takistama ohtlike ainete kasutamise meie toodetes, mis on eriti mõeldud just lastele. suur tänu! härra Haaber, kaks minutit. suur tänu, härra president! ma arvan, et see küsimus on oluline eelkõige seetõttu, et ollakse väga tähelepanelikud mänguasjade ja muude tarbijakaupade ohutuse osas. me oleme, me, me töötasime väga kõvasti üle vaadatud mänguasjade direktiivi kallal kahe tuhande üheksandal aastal, aga me peame edasi töötama seetõttu, on meil nüüd teretulnud võimalus anda teile, härra volinik, võimaluse, võimalus kinnitada meile, et te hoiate näppu testitulemuste pulsil ja tagate, et olemasolevaid ja tuleviku õigusakte uuendatakse vastavalt kõige viimastele teaduslikele andmetele, eriti mis puudutab ohtlikke kemikaale meil on tarvis ka järjepidev, järjekindlaid testimismeetodeid. mänguasjade tootjatel on samuti keeruline paika panna järjekindlaid testistandardeid, sel-, te-, sellega peate te samuti tegelema. aga siin on üks üldisem probleem. kolleegid on juba öelnud, et probleem ei ole siin ainult määrustikus, vaid terves mänguasjade tarneahelas. suur osa mänguasjadest on pärit väljaspoolt Euroopa Liitu. mind kutsuti hilja, hiljuti teie kolleeg volinik Taali poolt esindama siseturukomisjoni USA äh, Hiina ja Euroopa Liidu tippkohtumisel Hiinas, kus räägiti mänguasjade ohutusest. ja me rääkisime seal Hiina tootjatega sellest, et ohutust tuleb silmas pidada juba tootmise alguses. me ei räägi siin kolmandat osapoolte testimisest või märgistamisest, vaid sellest, et me peame edastama teadmisi ja infot, et turvalisust võetakse arvesse tootetsükli alguses. ja et kogu tootetsükli jooksul see seire jätkuks. seeläbi tagame me turvalisuse. asi ei ole ainult märgistamises, vaid korralikus määrustikus, mis läbi kõik tooteahela osapooled mõistavad oma kohustusi. suur tänu, proua Rüüle! suur tänu, president! ma teeksin ainult ühe kommentaari härra Haarberile Teie jutt oli küll väga tore, aga ma arvan, et me peame kõigepealt kodus korra majja lööma. meil on veel kodutöö tegemata. ennem jõule räägime me pidevalt siin parlamendis toid- äh,, mänguasjade ohutusest, eelmisel aastal rääkisime me kartsenogeensetest ainetest, meile lubati, et viiakse läbi uusi uuringuid ja nendest tehakse ka vastavad järeldused. meie, meile on, on, meieni on jõudnud need uuringute tulemused, me teame, et on olemas äh, pi-, piirmäärad äh, polütsükliliste aromaatsete süsivesikute jaoks meil on tarvis tõhustada testimismeetodeid, minu küsimus volinikule on, milliseid järeldusi te teete sellest kriitikast? samuti raskemetallide, nagu näiteks tsingi äh, piirmäärad. meil on tarvis kohandada neid piirmääru, ma õhutan volinikku edasi tegutsema, me ootame endiselt piirmäärasid ka müra piirmääru, mis kahjustavad meie lapsi. lõpetuseks veel üks märkus. heade direktiivide taga peab olema ka korralik uuring äh, nende direktiivide ellurakendamise kohta. härra Tajani teab, et meie soovime nendega koostööd teha meie oleme kolleegidega ju kõvasti selles valdkonnas tööd teinud ja ootame ka tulevikus koostööd teiega, eriti mis puudutab raskemetall, raskemetallide ja kartsenogeensete ainete piirmäärasid, suur tänu! härra volinik, palun! suur tänu! härra president, austatud parlamendiliikmed mänguasjade ohutuse arutelu siin parlamendis toimub tõesti väga õigel ajal, arvestades hiljutisi sündmusi, kui Belgia pidi turult ära võtma mitmeid mänguasju formaldehüüdi sisalduse tõttu, mida peetakse kantserogeenseks ja mutageenseks see on ohtlik laste tervi-, tervisele. sarnaseid asju on juhtunud ka Prantsusmaal, turujärve, järelevalvet sarnaste toodete puhul on Prantsusmaal tõhustatud ja meie ootame liikmesriikidelt informatsiooni nende poolt võetud meetmete kohta, et koordineerida oma tegevust Äh, tervisekeskkonnariskide teaduskomitee tööga. kui on signaale ohtlike ainete sisalduse kohta mänguasjades, loomulikult võtame vastavaid meetmeid. direktiiv muide, kinnitan teile, härra Harbour, sätestab kõik need vahendid, millega on võimalik oma tegevust ajakohastada, arvestades uusimate teadusandmetega proua äh, Weisgerberi raportis on ka ähm, ohtlikud ained ära nimetatud, äh, tina, kaadmium, äh, nende sisalduse piirmääru on korrigeeritud vastavalt viimastele andmetele ja loomulikult kavatseb komisjon parlamendiga koostööd teha täiel määral. komitoloogia menetluse järgi tahan teile kinnitada, et ma hoian teid kindlalt kursis ohtlike ainete alaste uuringute ja vastavate sammudega. aga rääkides nüüd tänaõhtusest suulisest küsimusest, tahaksin kõigepealt rääkida tervise- ja keskkonnariskide teaduskomiteest ja viitest teaduslikule arvamusele mis oli seotud raskemetallide sisaldusega. meil see, neid mõõtmisi seota-, teostati vastavalt standardile N seitsekümmend üks kolm ainult kaks neljakümnest laboratooriumist on analüüsi tulemusi valesti tõlgendanud ning meie oleme tulemused saatnud, uurimistulemused saatnud äh, omakorda liikmesriikidele ning liikmesriigid on oma laboratooriume palunud vastavaid meetmeid võtta. tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee uuring on ka Euroopa Parlamendi komisjonile saadetud ning seetõttu äh, tuleks kaaluda standardi EN seitsekümmend üks kolm muutmist, kui uus kemikaalide direktiiv kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jõustub. direktiiv kahe tuhande üheksandast aastast on osa mänguasjade ohutuse tagamiseks välja töötatud meetmetest. meie eesmärk on aga eelkõige tagada, et Euroopa tarbijatele oleks kättesaadavad ohutud mänguasjad ja siinkohal on vaja ka piirikontrolli ning turu järelevalvet tõhustada. kui liikmesriigid avaldavad mingeid rikkumisi, või vigu, tuleks saata raps-, RAPEX-i kaudu informatsioon koheselt edasi teistele liikmesriikidele. komisjon teeb koostööd eriti Hiina ametivõimudega mänguasjade ohutuse küsimuses. Euroopa ja Hiina eksperdid kohtuvad regulaarselt, vahetavad informatsiooni nii õigusaktide kui ka standardite ja halduspraktika kohta Hiina ametnikke koolitatakse selleks, et aidata neil paremini läbi viia toodete kvaliteedikontrolli. kemikaalide piirmäärade küsimuses tahaksin teile, härra Buzoi, öelda, et meie tahaksime ikkagi migratsioonist lähtuvat metoodikat kohaldada migratsiooni piirmäärade paikapanemine aga eeldab riskide hindamist ja kindlaks määra- ja seda, et määratakse kindlaks lubatud päevased piirmäärad. muide, kõnealuseid kemikaale, mida tuleb kontrollida, on üle tuhande. meil ei ole viimast informatsiooni kõigi kohta. aga direkt-, direktiiv siiski teatud kemikaalide puhul nõuab migratsioonipõhist lähenemist, kui on olemas teaduslikult põhjendatud andmed. jah, tänu komitee menetlusele saab tulevikus protsessi parandada, kui meie teadmised, teaduslikult põhjendatud teadmised kemikaalide kohta paranevad polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kohta. peab ütlema, et need ained esinevad mitte ainult mänguasjades, vaid ka muudes toodetes. ja eh, nende sisaldust reguleerib REACH, mille kohaldamisala on palju laiem ja meie arvates ongi see õige lähenemine alla kolmeaastaste laste mänguasju kontrollitakse väga rangelt, sest ähm, selles vanuses lapsed on haavatavad, vajavad rohkem kaitset. kui tekib mingeidki kahtlusi, siis tuleb kohaldada pigem rangemaid õigusakte, aga ma ei arva, et kõik mänguasjad peavad alluma range, väga rangetele piirangutele. me peame ring, riske hindama ja ja mitte keelama näiteks vanematele lastele mõeldud mänguasju, kui mingit ohtu ei ole. liigsed piirangud oleksid ka vastuolus meie parema õigusloome põhimõttega. täielikult keelud ilma keelu tühistamisvõimaluseta ei ole õigustatud, kui terviseoht vastu ei ole, siis ei saa mänguasja keelata. kõiki juhtumeid tuleb eraldi hinnata sõltuvalt ainetest ja nende sisaldusest. komitee menetluse kaudu võib aga ka rangemaid piirmääru seada, et vajatud ohutuse tase tagada nagu te teate, uus direktiiv hakkab ettevõtjate jaoks kehtima järgmise aasta juulist alates. sellest tulenevad kohustused hakkavad kehtima juulist kaks tuhat kolmteist ning uus õigustik tuleb, õigusakt tuleb üle võtta kõigi liikmesriikide poolt, ettevõtjate poolt kohaldada ja liikmesriigid muide on juba kaks korda kokku tulnud, et teatud kohustustesse muudatusi teha seoses kemikaalidega oktoobris eelmisel aastal ja septembris sel aastal ning aprillis järgmisel aastal tullakse jälle kokku. komisjon kavatseb ka ühe keemikute töörühma kokku kutsuda ja selle töörühma e, esialgsed töötulemused on väga head olnud äh, rühm tuleb kokku järgmise aasta jaanuaris ja teeb uusi ettepanekuid. turujärve järelevalve küsimuses härra Harber tahaks neile öelda, et vastan teile hiljem. Äh, proua Komi, palun. aitäh, president mänguasja ohutuse direktiiv on äärmiselt oluline samm edasi selleks, et kaitsta äh, kuni neljateistaastasi lapsi. on äärmiselt oluline, et meil oleks nimekiri nendest asjadest, millega tuleb mänguasjade tootmisel arvestada. reeglid peavad olema Euroopa tasandil harmoniseeritud Äh, mänguasjade vastavuse kontrollimine, äh, vastavus on tagatud Euroopa Liidu EC e märgistusega. me peame äh, lootma, et mikrokiibid tulevikus selle EC e märgistuse asendavad. minu arvates on samuti oluline, et Euroopa Liit pidevalt viib läbi äh, ohutuskatseid ja hoolitseb selle eest, et mänguasjad oleksid kooskõlas kõige kaasaegsema tehnoloogiaga. ma olen üllatunud, et me jõuluajal räägime siin uurimusest, kus äh, räägitakse selle, äh, sellest, et teatud keemilised tühendid mänguasjades ei ole kooskõlas migratsiooni ülempiiridega me peame pidevalt tõhustama oma kontrollisüsteemi äh, äh, samas äh, me võime niimoodi, aga kui me sellest liiga palju räägime, me võime teha kahju mänguasjatootjatele, kes kõikidest nõuetest kinni peavad. äärmiselt oluline on meelde tuletada seda, et õigusaktide parandamine peab käima käsikäes nende õigusaktide rakendamisega. meie siin kojas alati töötame selle nimel, et mänguasjade kvaliteeti parandada. ma loodan, et kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on ka väljaspool Euroopa Liidu liikmesriigi, liikmesriiki asuvad riigid hakanud üles võtma meie standardeid, suur aitäh! ja nüüd saab sõna proua Iriguen Perez kaheks minutiks. aitäh, president, volinik direktiiv, mis kahe tuhande üheksandal aastal vastu võeti, oli edukas, sellepärast et see kaasajastas äh, mänguasjade ohutuse aluseks olevaid standardeid. tegemist oli suure sammuga edasi, aga niimoodi saame kavandada ka tulevasi samme, sest sellest direktiivist endast ei piisa. me peame olema väga valvsad, hoolitsemaks selle eest, et mis tahes mänguasjad, mis turule jõuavad, ei ohusta meie laste tervist ja heaolu kõik mänguasjad, mis turul on, peavad vastama täiel määral olemasolevatele õigusaktidele, meil on kohustus läbi vaadata ja kaasajastada järelevalvemehhanisme, tagamaks seda, et ohtlikud mänguasjad saab turult ära võtta. Need äh, mänguasjad, mis sisaldavad kantserogeenseid, mutageenseid, reproduktiivseid aineid äh, või näiteks polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke on väga oluline, et me eh, tu-, karmistame olemasolevaid standardeid, eh, kui me räägime sõltuvalt laste vanusest ja sõltuvalt mänguasjade kasutusest. samuti on oluline, et eh, et need vanuselised piirangud, mis mänguasjadele kehtestatakse, on seotud laste käitumise uuringutega. me peame tuginema teaduslikele andmetele, kaasaegsetele uuringutele ja jär-, rak-, rak-, pidama nendest kinni ka mänguasjade impordil. me peaksime edendama äh, tõhusamat koostööd tolliasutuste vahel selleks, et me saaksime paremini silma peal hoida äh, importmänguasjadel meie kodanikud ostavad jõuluperioodil väga palju mänguasju ja me peame hoolitsema selle eest, et need mänguasjad, mis nad ostavad, tõesti vastavad ka ohutusstandarditele. järgmisena proua Roitova. järgmisena proua Roitova. soovitused, mis on tulnud teaduskomiteelt keemiliste ainete piirmäärade kohta, ei ole äärmiselt usaldusväärsed ning mina a nikoli dětské sliny obsahující laktózu. tean, et tegelikult et, katsetes ei kasutatud mitte laste sülge, mis sisaldab laktoosi, vaid vett. arvestades kõiki neid riske, mida plastikmänguasjad lastele äh, kujutavad endast, tahaksin küsida, kas on õige hiirtega katseid teha, kui äh, luti äh, plastikut plastmaterjali testitakse, muide Euroopa Liidus on see juunist alates ära keelatud ning äh, rääkides tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee katsetest, siis kas on õige, kui nad ütlevad, et, et äh, lubatud piirmäärad laste jaoks võivad olla viiskümmend protsenti täiskasvanutele lubatavatest piirmääradest, tahaksin teada, millisel moel arvestab siis komisjon neid teaduskomitee ettepanekuid, mis nad teevad loenguasjade kohta. ja uute meetmete puhul tuleks paika panna ka rakendamistähtajad, et me teaksime, milline on meie laste ja nende nende vanemate saatus. Äh, proua Rapti, kuulates teid, härra volinik, äh, kuidas te kõnelesite nii rahulikult nendest polütsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest ja muudest mürgistest ainetest, siis jäi mulle mulje, et te olete pigem keemik kui volinik, aga te olete volinik, kes vastutab nende asjade eest. nii et, et esimene asi, millest te meil oleks üksikasjalikult pidanud ülevaate andma, on see, mida kujutab endast see EC märgistus, tegemist on asjaga, mis Evelyn Gebhardi sõnul on just nimelt märgistus, mis peaks tagama mänguasjade turvalisuse. siis ma mõtlesin, et äh, me ei saanud sellist vastust väga lihtsal põhjusel. Äh, reedel möödub kaks aastat sellest päevast, kui endine volinik eelmisest äh, volinike kolleegiumist ühes mänguasjapoes Brüsselis allkirjastas lepingu mõningate mänguasjade importijatega ning meil ei ole selle kahe aasta jooksul olnud mingeid uusi direktiive sellel teemal me eh, kõnelesime sellel teemal eelmisel aastal ja nüüd räägime jälle meie laste mänguasjade ohutusest. tegemist on väga tõsise teemaga, sest me oleme tõesti kriisiolukorras ja kui me oleme kriisiolukorras, siis vanemad soovivad osta mänguasju, aga neil ei ole piisavalt raha. nii et, et mida nad teevad, eh, nad lähevad eh, paikadesse, kus on võimalik saada odavamaid, madalama kvaliteediga mänguasju. aga siin on sellega seonduv rida Äh, probleeme, äh, inimesed ei tea reegleid, mida järgitakse mänguasjade tootmisel, nende tootmise üle ei toimu mingit kontrolli, me peame olema ettevaatlikud, kõik teavad, et äh, meie lapsed on kõige olulisemaks ressursiks, mis meil üleüldse on EC märgistus on meie kvaliteedi garantii, nii et, et volinik, palun andke meile tõelised vastused nendes küsimustes, sellepärast et muidu meil ei oleks vaja siin olla igal aastal ja jälle sedasama küsimust esitada, et kas see EC märgistus tõesti tähendab seda, mida ta tähendab. ja nüüd äh, proua Stiiler aitäh, äh, volinik, mänguasjade ohutus on oluline kõigile peredele kogu Euroopa Liidus. me peame Äh, tagama laste ohutuse, aga me peame äh, edastama ka teadmisi, et mänguasjad, millega lapsed mängivad, on tõesti ohutud. Äh, selline kerglane suhtumine mänguasjade ohutusse ja see, et me siin hilisel tunnil jälle peame esitama küsimusi mänguasjade ohutuse kohta äh, mulle head muljet ei jäta. mida tuleks teha? ma tahaksin äh, volinikult teada, et millised mänguasjafirmad, äh, kes on seda EC-märki valesti kasutatud, on ka vastutusele võetud mis puudutab järelevalvemeetmeid, ma tahaksin öelda, et säästupoliitika mõjutab väga palju liikmesriike, järelevalveasutused kaovad, nende jaoks ei ole piisavalt raha, neil võetakse raha ära ja kohalikul tasandil äh, on tihtipeale just standardite kontroll ohtu sattunud. kas nõukogu ja komisjon äh, saaksid uurida, kas sellised eelarvekärped mõjutavad ohutusstandarditest kinnitegemist ja mida on üldse tehtud selleks, et hoolitseda, et liikmesriigid kaitseksid lapsi ohu, ohtlike mänguasjade eest ja kas komisjonil on plaanis ka mingeid õigusakte, mis puudutavad üldist raamistikku turu järelevalveks? ja mis puudutab nüüd Rapexit, siis äh, ma arvan, et seda saaks teha rohkem, kui kasutada infovahetuseks ja ohtlike toodete turult äravõtmiseks. me peaksime jagama paremaid kogemusi Euroopa Liidu järelevalveametite vahel samuti kas komisjonil on plaanis välja töötada kõikehõlmav Euroopa Liidu põhine andmebaa, andmebaas, eh, mis võimaldaks tõesti need ohtlikud tooted turult kõrvaldada nii kiiresti kui võimasti. ma loodan, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal selle probleemiga tegeldakse tõhusamalt ja see probleem lahendatakse lõpuks ometigi, aitäh! suur tänu! vaba mikrofoni raames on soovi, soovinud sõna ainult härra Šegedi. suur tänu, härra president. härra volinik, daamid ja härrad. lapsed on loomulikult meie tulevik. seetõttu on ka niivõrd oluline, et ka kõige nooremad, kõige väiksemad lapsed saaksid mängida turvaliselt seiremehhanismid on ainult üks osa meie meetmete paketist. on oluline tagada, et kõik meetmed ka rakendamist leiaks. meie kontrollisüsteem peaks olema tõhus ning sellega peavad kaasas käima ka karistused. me oleme rääkinud palju teatud mänguasjade ohtlikkusest tervisele. ma ise olen samuti isa ja sageli, liigagi sageli olen ma tähele pannud, kui palju halva kvaliteediga ohtlikke mänguasju poodides müüakse. nüüd on aeg need keelata. suur tänu, härra Kelly, üks minut. suur tänu, president ma rääkisin sellel teemal ka eelmisel aastal ja nagu teisedki kõnelejad, pean minagi tõdema, et aasta on mõttetult möödunud. kohutav on vaadata vigastatud või surevat last, kes on näiteks neelanud midagi alla või ja, ja on selle tõttu lämbumas. veel õudsem on aga vähktõbi, on tõendeid sellest, et vähktõve juhud sagenevad väikeste laste puhul ja usutakse, et see on seotud kemikaalide öö, äh, esinemisega mänguasjades. eriti mainitakse siin öö, äh, polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke. me peame parandama äh, mänguasjade kvaliteeti ja päästma meie laste tervist signor presidente innanzitutto io volevo per rispondere. esiteks ma äh, enne küsimustele vastamist tuletaksin ma saadikutele meelde et äh, kemikaalide reeglid rakenduvad kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. nagu ma juba ütlesin, on täielikuks prioriteediks kõikide reeglite ellurakendamine. mis puudutab seiret, siis ei piisa sellest, et me paneme paika karmid õigusaktid kui neid ellu ei rakendata. seetõttu olen ma veendunud, et võtmerolli mängivad siin liikmesriigid. siseturule sisenev mänguasi, mis tuleb turule Rotterdamist või Konstanzas Rumeenias, võib äh, poodi jõuda järgmisel päeval juba Helsingis või Bolognas. seega me peame tagama, et inimesed usaldavad turuseiret ja kui keegi toob turule mitteohutuid mänguasju, tuleb neid karistada ja need mänguasjad turult eemaldada, see kehtib ka ettevõtete kohta. Need, kes austavad reegleid, neid ei tohiks sundida kõlvatuse, ebaausasse konkurentsi mittereegleid täitjatega me peame tagama võrdsed võimalused, õiguskindluse ja võimaldama turuseireorganitel korralikult oma tööd teha. seetõttu tuleb järgmise aasta kahekümnendal juulil komisjon välja oma mitmeaastase turuseireprogrammiga, mis läbi meil on võimalus vaadelda ka pikemat perspektiivi ning tagada ka piisavad rahalised ressursid oma kontrollreidideks. samuti on mul kavas organiseerida järgmisel aastal üks üritus, arvates siis, kui jõustub direktiiv, see üritus peaks toimuma Rotterdami sadamas, kus me võime siis vaadata, kuidas kõige suurem Euroopa sadam kavatseb täita uue direktiivi nõudeid. mis puudutab äh, EC märgistust mis oli ka väga olulisel kohal minu ametisse määramisele eelnenud kuulamisel siin ja mida arutati põhjalikult siseturukomisjonis, siis ECM märk ei taga kvaliteeti. see lihtsalt ütleb, et on täidetud teatud standardeid. Need ei pruugi olla kvaliteetstandardid et see kvaliteedimärk, äh, selle üle tuleb veel mõelda tulevikus. loomulikult sageli on EC märgiga probleeme, seda kopeeritakse, kasutatakse ebaseaduslikult äh, ka ülejäänud maailmas ja need tooted jõuavad Euroopasse. see on jällegi üks valdkond, kus me tegutseme edasi arendustegevusega tulevikus loomulikult võib kaasata sinna ka kvaliteedielemente, aga praegu on selleks liiga vara. kui me vaatame toodete turvalisuse direktiivi üle, siis on võib-olla õige aeg. ma arvan, et president ma vastasin suuremale osale küsimustest. suur tänu küsimuse esitajatele ja ka teistele. suur tänu, kolleegid, suur tänu, härra volinik. arutelu on lõppenud. jätkame homme kell kaheksa kolmkümmend